no.. tere päevast. E tere hommikust, lugupeetud kolleegid. istung on avatud, kaks teadaannet seoses parlamendi koosseisuga, mille oleme saanud fraktsioonidelt mitteühinenud liikmete nimel delegatsiooni liige vastavalt vaadata artiklile kakssada kakskümmend kolm meie kodukorras, nimekirjad, mis puudutavad parlamentidevahelisi delegatsioone, avaldatakse parlamendi veebilehel ja seotakse protokolliga. teine teadaanne, Euroopa Rahvapartei fraktsioon on mulle teatanud mõningatest otsustest, mis muudavad komisjonide koosseisu. Need otsused tuuakse ära protokollis alates tänasest kuupäevast. päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Euroopa Ülemkogu äh, mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva kahekümnenda veebruari erakorralise kohtumise ettevalmistamist. ma tänan komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit tulemast ja annan sõna minister Brnjatšile nõukogu poolt, suur tänu. austatud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on suur au täna esineda teie ees ja arutada eh, ülemkogu erakorralist eh, kohtumist kahekümnendal veebruaril, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku komisjon tuli välja omapoolse ettepanekuga järgmise MFF-i äh, kohta Bulgaaria, Austria, Soome eesistujad on teinud tehnilisel, poliitilisel tasandil väga palju tööd selleks, et valmistada ette ähm, ettevalmistustööd, et jõuda kokkuleppele. nüüd me oleme jõudnud otsustavasse faasi, detsembris ülemkogu viis läbi olulised konsultatsioonid kõikide osapooltega ja esitab üldasjade nõukogule seitsmeteistkümnendal veebruaril omapoolse ettepaneku, et jõuda kokkuleppele ülemkogus. Horvaatia eesistuja toetab täielikult seisukohta, et kokkulepe tuleb leida kiiresti. seda ei ole kerge saavutada, me kõik teame seda, aga paljuski on endiselt ähm, ootuste vahel sellised lõhed, mida me soovime saavutada Euroopa tasandil ja millist äh, rahastust selleks on vaja hetkeseis ei muuda olukorda kergemaks, pigem vastupidi. Ühendkuningriigi lahkumine on loonud eelarvelõhe, mis muudab olukorra raskemaks, Euroopa Liit seisab samas silmitsi terve rea uute väljakutsetega ja suuremate prioriteetidega, seetõttu peab eelarve ka olema ambitsioonikas. ülemkogu veebruaris peab avama võimalused selleks, et viia lõpule läbirääkimised Äh, kaasotsustusmenetluse teemade osas, et olla valmis uueks tsükliks jaanuaris kaks tuhat kakskümmend üks. Ehm, asi on kiireloomuline ja tuleneb sellest, et äh, töö sellega ei lõpe, kuna Euroopa Parlament peab samuti andma omapoolse nõugu, nõusoleku. Ehm, me oleme kursis äh, muredega, mida parlament on väljendanud ja seisukohtadega, mida parlament on väljendanud, seetõttu on eesistuja tõesti püüdnud pidevalt teavitada parlamenti, on regulaarselt kokku saanud parlamendi esindajatega selleks, et arutada MFF-i ja teeme seda ka järgmisel nädalal. Horvaatia eesistuja jätkab sellist sama tava alati, kui MFF-i arutatakse üldasjade nõukogus. ka nõukogu eh, president on olnud ühenduses eh, parlamendisaadikutega, niipea kui on eh, jõutud ühemsel kokkuleppele ülemkogus, teeb Horvaatia eesistuja väga suurt tööd parlamendiga selleks, et saavutada positiivne tulemus. Ehm, selleks, et jõuda tasakaalustatud kokkuleppeni MFF-i paketi osas õigeaegselt et eh, see on midagi, mis on eh, kõikide huvides, nii liikmesriikide kui kodanike huvides ja ma tõesti loodan, et me selle eesmärgi saavutame. Horvaatia eesistuja teeb kõik, mis võimalik, et see kokkulepe saavutada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna president von der Leyen. <laughs> suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. järgmisel nädalal toimub meil eh, erakorraline nõukogu ja tegemist on väga olulise hetkega Euroopa jaoks. Eh, lähtepositsioon on põhimõtteliselt hea, kõik kolm institutsiooni, parlament, nõukogu ja komisjon on üksmeelel strateegilise tegevuskava suhtes ja me kõik teame, mis mängus on. meil on väga selged ühised eesmärgid, Euroopa peaks muutuma kahe tuhande viiekümnendaks aastaks esimeseks kliimaneutraalseks mandriks, see on meie peaeesmärk, aga me teame ka seda, et kui me soovime keskkonnasõbralikumat ja puhtamat majandust arendada, siis tekivad ka uued töökohad, mis on jät-, jätkusuutlikud ja on seega tuleviku jaoks olulised. me tahame maailmas toimuvatest muudatustest kasu lõigata, me ei taha olla passiivsed, me tahame olla aktiivsed tegijad me tahame inimesi Euroopas tugevamaks teha, et üleminek keskkonnasõbralikule ja digitaalsele majandusele oleks neile kasulik. me peame praegu tegema seda, mis on õige, me peame eh, investeerima haridusse ja täiendusõppesse ja just nimelt eh, suurendama pädevusi keskkonnaküsimustes ja digitaalvaldkonnas. ja tahaksin väga selgelt öelda, et eelarve ei ole, kui me eelarvet ei otsusta, siis me ei suuda järgmistel aastatel uute eelarvetega äh, neid äh, uusi prioriteete piisavalt rahastada. ja pärast äh, kahe aasta pikkusi arutelusid on praegu ülim aeg me kõik peame olema valmis leidma ühised seisukohad ja väga oluline on, et me peame leidma ka õige tasakaalu vanade prioriteetide ja uute prioriteetide vahel kui me vaatame läbirääkimiste käiku, siis on väga palju liikmesriike, mis väga tugevalt kaitsevad ühtekuuluvuspoliitikat ja teevad seda täiesti õigustatult. ja on väga palju liikmesriike, mis väga tugevalt kaitsevad ühist põllumajanduspoliitikat ja teevad seda täiesti õigustatult. aga ma tahaksin äh, näha sama pühendumust ka meie uute prioriteetide kaitsmisel sellepärast et sel päeval, kui me kirjutame all-, eelarvele, sel päeval, kui me eelarve osas kokkuleppele jõuame, vaatavad kõik parlamendi suunas ja komisjoni suunas ja küsivad, äh, kuidas on lugu Horisont Euroopaga, kuidas on lugu Euroopaga, äh, Erasmusega, kuidas on lugu rändefolmiga, kuidas on äh, lugu digitaliseerimise infrastruktuuriga, seetõttu me tõesti peame hoolitsema selle eest, et need uued prioriteed saavad selle tähelepanu, mida nad väärivad. me peame võtma vastu sellise eelarve, Äh, mis suudab tagada investeeringuid digitaalsesse majandusse, et me saame kasutada ära tehisintellekti võimalusi, et me saame muuta Euroopa juhtivaks maailma teaduspiirkonnaks, et me saaksime pakkuda paremat tulevikku noortele kõikjal Euroopas, et me saaksime tegeleda rände peapõhjustega, et me saaksime üles näidata solidaarsust humanitaar- või looduskatastroofide korral, et me saaksime luua kaitse ja julgeoleku Euroopa Liidu, aga eelkõige on meil vaja eelarvet, mida kodanikud ja ettevõtted näevad, et nad näevad, et me suudame teha midagi kliimamuutuste küsimustes. kodanike jaoks on see kõige oluline prioriteet, meie jaoks on see väljakutse ja meie ülesanne on muuta see väljakutse võimalikuks lugupeetud saadikud, nende eelarve läbirääkimiste edust sõltub see, kas meil on vahendeid selleks, et rahastada meie rohelist lepet Euroopa jaoks. ma ei ole rahul mitte ühegi tulemusega, mis ei taga et vähemalt kakskümmend viis protsenti eelarvest on pühendatud võitluseks kliimamuutustega. ja ma ootan sellist eelarvet, mis võimaldab leida uusi vahendeid õiglase ülemineku mehhanismi jaoks. ja põhjus selleks on väga lihtne. kui me ei leia neid vajalikke vahendeid selleks, et toetada neid piirkondi ja neid töötajaid, kes kõiki rohkem muutuvad kokku nende poliitikatega, mis seonduvad kliimamuutustega, siis meil lihtsalt ei õnnestu saavutada kliimaneutraalsust roheline kokkulepe Euroopa jaoks äh, sünnib kodanike kaasabil Euroopa Liidu tead-, teadlaste Euroopa Liidu ettevõtete kaasabil või see ei sünni üldse. ja ma arvan, nagu ka teie, et uued vahendid, uued omavahendid Euroopa Liidu jaoks oleks üks väga oluline edu, edasiminek ja seetõttu Äh, ma palusin liikmesriikidel arvestada täiel määral parlamendi seisukohtadega selles küsimuses. ma olen veendunud, et see äh, annaks äh, uut hoogu meie ühistele programmidele ja see leevendaks seda survet, mida, mis, mille all on liikmesriikide eelarved ja niimoodi saaksime leida ka vajalikke vahendeid, täiendavaid vahendeid tegemist on tõepoolest sellise olukorraga, kus kõik või-, võidavad ja just sellist lahendust me otsime. lugupeetud parlamendisaadikud äh, teavad, et läbirääkimised ei saa olema kerged kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus on meil vähem ressursse, seitsekümmend viis miljardit eurot vähem seitsmeaastaseks perioodiks aga meie ees on rohkem ühiseid väljakutseid, mida ükski liikmesriik ei suuda üksinda lahendada. ja samas ähm, on äh, ootused järgmiseks finantsperspektiiviks väga mitmekesised. parlamendisaadikutena äh, te olete väga hästi kursis äh, nende aruteludega, mis toimuvad teie koduriikides ja te näete ka, millised on erinevad seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikides kokkuleppe saavutamine on seetõttu väga tõsine väljakutse, me kõik teame seda aga me teame ka seda, et kodanikud ei mõista äh, seda, kui otsuse langetajad ei suuda leida raha nende poliitikate jaoks, millele raha vaja on vaja. see on meie ühine ülesanne ülem Euroopa Nõukogus, Euroopa Parlamendis äh, saavutada tulemused Euroopa jaoks, aitäh! suur tänu, komisjoni president ja nüüd kuulame ära fraktsioonide sõnavõtud, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Veiber. lugupeetud president, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud nõukogu esindaja, kui me räägime rahast, siis me räägime Euroopa tulevikupoliitikatest, sellest, kuhu me peame rõhku panema ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et meie ja oleks väga hea, kui Charles Michel oleks täna siin ja ta ja ku-, ta kuuleks, mida me siin räägime, me teame, et tal on väga äh, tihedad kontaktid äh, meie juhtrühmaga, aga täiskogule tulla äh, oleks tõesti väga tore, see oleks tõesti väga ilus, kui ta siin oleks. aga nagu me, me peame mõtlema sellele, mis toimub kahekümnendal veebruaril, me peame avaldama survet äh, Ehm, me üritame tagada kodanikele kindlustunnet, eh, põllumajandusettevõtjatele, üliõpilastele, kõik ootavad, mis hakkab juhtuma ja seetõttu sõltub väga palju kahekümnenda veebruari edust. praegu on selleks õige hetk, meil on värske mandaat, eh, komisjon on saanud uue mandaadi, meil oleme just ametisse astunud ja me teame, mida inimesed on meilt Euroopa Parlamendi valimistel nõudnud ja seda me peame nüüd ühiselt ellu rakendama. esimene asi on see, et me peaksime äh, väga selgelt ütlema, et, et Euroopa äh, tasandil ei toimu lihtsalt äh, vahendite jagamine, me peame olema ka enesekriitilised, me peame vaatama, kuidas me kasutame seda raha, mida me täna välja aseme Äh, varem tegeles sellega härra Oettinger, nüüd tegeleb härra Haan. me peame tõesti eelarve valdkonnas olema väga enesekriitilised me peame pöörama rohkem tähelepanu eelarve kontrollile, me peame vaatama, Äh, kes on need inimesed, kes täpselt äh, saavad Euroopa Liidu eelarvest väga suuri summasid, kui ühele inimesele lähevad väga suured summad, siis see ei ole õigene. Äh, me räägime sellest, et meil on tekkinud oligarhid Euroopa Liidus, nii et, et raha ei tohi sattuda selliste inimeste kätte. Te-, teine osa on ka selles, et me peame hoolitsema selle eest, et selle raha, mille me eraldame, me seda ka hästi kasutame me peame suurendama konkurentsivõimet, maapiirkonnad vajavad globaliseeruvas maailmas eh, toetust. solidaarsus ja ühtekuuluvus on väga oluline ning teadusuuringute vallas, Erasmuse vallas oleme me näidanud selle, seda, milline on Euroopa lisandväärtus. ja kolmas, mis on oluline, on see, et me ei tohi tuleviku pealt kohtu hoida. Eh, põllumajandus on oluline, regionaalpoliitika on oluline, aga me ei tohi eh, seetõttu eh, ohvriks tuua Euroopa tulevikku, ma sooviksin, et eh, nõukogus ei räägitaks ainult ühest protsendist, et ei räägitaks ainult ülempiiridest, vaid räägitaks konkreetselt sisulistest asjadest, kui nõukogu Äh, otsustab ähm, luua kümme tuhat Frontexi uut ametikohta, siis suudame paremini kaitsta oma välispiir. Äh, ei ole lihtsalt lubatav, kui Soome seda eelarverida ähm, ühe kolmandiku võrra kär-, kärpis, see ei lähe sugugi mitte. sama puudutab ka teadusuuringuid, see on meie Rahvapartei jaoks väga oluline, meil on vaja võidelda vähiga ja meil on vaja ka vahendeid, et selles võitluses edukad olla. ja Erasmus on loomulikult oluline ja tahaksin tänada Johannest ja Ursula von der von der Leyenit äh, selle selguse eest, mida te nende teemade osas olete väljendanud. ja ma tahaksin äh, me lõpuks lõpetaksime selle arutelu sellest, kes on puhastoetajad ja kes mitte. Äh, meil on vaja Marshalli plaani Aafrika jaoks ja Äh, siis ei ole oluline, kas see raha läheb tagasi äh, Hollandile või Austria, Austriale või Saksamaale, kogu see raha, mis eraldatakse, on nende riikide huvides ja lõpetame selle arutelu sellest, kes on puhas toetaja. ja mõelgem sellele, mis on kaalul ja väga oluline on, et me suudaksime Euroopale luua oma vahendeid, et me saame Euroopa ühiseid huve Euroopa rahadega raha, äh, finantseerida. see oleks kõige parem lahendus, mille me suudaksime leida ja tahaksin öelda ka seda, et meie Rahvapartei poolt poolt äh, oleme omavahenditest teinud äh, fraktsiooni jaoks punase joone, meil on vaja Euroopa äh, omavahendeid ja seda me tahaksime rõhutada. ja veel üks oluline teema on õigusriik. Euroopa Liidu maksumaksjate raha tuleb eraldada ainult siis, kui õigusriigi põhimõtetest kinni peetakse, sõltumatud kohtud, meediavabadus on parim garantii selleks, et raha eraldatakse äh, õiglaselt äh, ja seetõttu äh, peaks finantsraamistik olema seotud ka õigusriigi põhimõttega. ja lõpetuseks, David Cameron Äh, viimane kord, kui arutati mit-, äh, mitmeaastast finantsraamistikku, kogu aeg rääkis ühest protsendist, ühest protsendist ähm, äh, ja niimoodi üritas ta britte veenda, et niimoodi saab Euroopa olla edukas. me oleme, kolleegid, Brexit, Brexitit näinud, me nägime, kuidas populistid seda ära kasutasid ja kui me populistidele järele anname, muutuvad pro-, populistid tugevamaks, nii et, et me ei tohiks neile järele anda, me peaksime olema palju ambitsioonikamad, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Garcia Perez. aitäh, president. austatud daamid ja härrad. tegemist on ühe kõige olulisema debatiga, mis raamistab äh, meie Liidu tulevikku ja ka parlamendi tööd tuleb seada eesmärgid aastani kaks tuhat viiskümmend ja et seda saavutada, tuleb kõigepealt alustada tööd järgmise seitsme aasta kallal. me oleme väga olulisel hetkel Euroopas, kõik teavad seda, seda teab ka nõukogu. Euroopa peab alustama üleminekut, me peame olema jätkusuutlikkuse juhid maailmas meil on vaja üleminekut majanduses, keskkonnas, sotsiaalvaldkonnas ja selleks on vaja piisavat eelarvet. me kõik teame seda, seda teab ka nõukogu. ja seda on võimalik saavutada ainult sellisel juhul, kui meil on piisavalt vahendeid, et oma eesmärgid täita. komisjoni lähenemisviis on mõistlik, üks koma kolm protsenti geeniis täiendavad ressursid äh, prioriteetsetele poliitikatele, et toime tulla õiglase üleminekuga, on mõistlik. ka parlamendi ettepanek on väga selge, selle taga on äh, suur enamus äh, fraktsioonide toetusest. president von der Leyen rõhutas seda, et uus komisjon on geostrateegiline komisjon ning äh, seab suuna meie seisukohaks kogu maailmas ja ka härra Jean Michel on rõhutanud seda, et me peaksime olema juhid võitlema kliimaneutraalsuse eest maailmas. nüüd on vaja seda, et ta veenaks ka oma kolleege nõukogus astuma sellele rajale. Ehm, võib-olla ei ole üllatav, et äh, härra Jean Michel ei ole siin tal oleks olnud kindlasti väga palju öelda, aga mina tahaksin öelda, et ta peab tõesti mõistma seda vastutust tuleviku eest, mida kantakse, tuleb leida olukord, kus ei oleks ei võitjaid ega kaotajaid. kui me sellest kõrvale astume, siis on kaotajaks Euroopa. ja see ei tähenda seda, et me võtame raha ära ühelt piirkonnalt, anname teisele, võtame ära raha ühelt poliitikalt anname teisele. Jacques Delors oli esimene inimene, kes eh, MFF-i käivitas, tema soovis sellega Euroopa agendat edendada, mis läheb eh, üle mm, riikide eh, agendade, ta soovis solidaarsust ja see on see ambitsioon, mida ma tahaksin ka nüüd näha, kutsun üles riigipäid ja valitsusjuhi, juhte äh, lähtuma Euroopa visioonist. me elame väga olulisel ajal ja me oleme kõik ühel poolel, me ju töötame Euroopa projekti tuleviku nimel. ja nüüd enam kui kunagi varem tuleb tegeleda ka omavahendite küsimusega. meil on vaja tugevat ambitsioonikat eelarvet, ei ole võimalik rohkem ära teha vähemate vahenditega meil on vaja Euroopa poliitikaid noorte jaoks, me peame tagama põllumajanduspoliitika Euroopas, me peame hea seisma selle eest, et Euroopa suudaks toetada uusi ettevõtjaid, uusi teadlasi, on terve rida poliitikaid, millele Euroopa saab anda omapoolse tõuke ja vastusse, me ei saa jätkata sellega, et aina lükkame otsustamist edasi lükkame tulevikku. ma ütleksin, et meie parlamendis oleme olnud kannatlikud. ja veel mõned märkused. parlament äh, on äh, võrdne otsustaja nõukoguga, me ei anna järgi lihtsalt sellepärast, et aega on jäänud väheks. meie kätes on Euroopa tulevik ja see on kõige tähtsam vastutus. suur tänu ja nüüd äh, Renew fraktsiooni nimel saab sõna härra Tšolos president, kolleegid. viimastel aastatel oleme näinud, et Euroopalt oodatakse vastuseid välis, väljakutsetele finantskriis, rändekriis, kliimamuutused. kriis kriisi järel vaadatakse järjest rohkem Euroopa poole. ja rohkem kui kunagi varem on Euroopa vajalik. seepärast on vajalik kohandada ka eelarvet sel, nendele uutele tõsiasjadele. tervitan kindlasti Charles Micheli otsusekindlust kes koos Horvaatiaga eesistujana üritab saavutada kokkulepet Euroopa eelarve osas. me toetame teda, kuid tingimusel, et eelarve tuleb hea. Euroopa ei ole sugugi ainult kohustuste võtmine, võtame väga palju poliitilisi kohustusi, anname lubadusi viimastel aastatel, peame aga ka tagama, et need kohustused muutuvad käegakatsutavateks faktideks ja hea eelarve on see, mis näitab meie otsusekindlust tegutseda koos. alles siis, kui me ühendame oma poliitilised ambitsioonid, ühendame need eelarvega, oleme tõsiseltvõetavad. kliimamuutused on käegakatsutavad ja eeldavad lahendusi. täpselt samamoodi nagu digiüleminek, kuid meil on vaja ka kaasajastada ühist põllumajanduspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat. see nõuab kiiret tegevust Euroopa Liidu poolt ja rõhutaksin kolme olulisemat aspekti minu fraktsiooni jaoks. kõigepealt eelarve suurus. on vaja vahendeid selleks, et nende praeguste ja tulevaste väljakutsetega hakkama saada. ja me ei saa rääkida ühel päeval ilusatest ambitsioonidest ja teistel päevadel piirata ise oma suutlikkust neid eesmärke täita. sellest sõltub Euroopa Liidu usaldusväärsus kodanike silmis peame oma poliitilised avaldused ja suutlikkused tegutseda viia vastavusse, teiseks uued omavahendid eelarve tulude osa tuleb kaaskajastada ja viia vastavusse lepingutega. Euroopa Liidu reaalne eelarve eeldab, et meil oleksid olemas äh, tõhusad omavahendid, viimane reform selles osas viidi läbi üheksakümne üheksa, kaheksakümne kaheksandal aastal ja nüüd on aeg kaasajastada eelarvet. ja kolmandaks, õigusriigi tugev mehhanism, meil peavad olema tõhusad meetmed selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet siis, kui Euroopa Liidu väärtusi rünnatakse. minu fraktsioon ei ole valmis minema kompromissile õigusriigi küsimustes. Erasmus noorte tööhõive, julgeolek ja kaitse, piiride kaitse, rände haldamine, kõik see eeldab, et meil oleks piisav eelarve. pärast Brexitit, pärast äh, läbitud kriise oleme kõik mõistnud, et meil on vaja uut Euroopat ja eelarvealane otsus peab olema tõendiks, et me oleme suuteline seda üles ehitama. Euroopa Parlament ei tohi nõustuda kompromissiga, mis õõnestab Euroopa usaldusväärsust, mis suudab kaitsta oma kodanike huve, tänan. suur tänu ja nüüd saab sõna ID fraktsiooni nimel härra Tsanni. tänan, president. väga kahju et Charles Michel ei ole täna siin meiega selleks, et arutada seda väga olulist teemat sest minu arvates äh, ta kutsus kokku erakorralise ülemkogu ja pani lauale väga palju sellest poliitilisest krediidist, mille ta ise oli öö, äh, välja teeninud, kui ta nimetati ülemkogu eesistujaks, ootame siis uut äh, ettepanekut, et näha, millised on arvud, et näha, kas on ka miski muutunud. kuid nii palju, kui oleme kuulnud ja kahepoolsetel kohtumistel teada saanud, tundub, et see ettepanek saab olema palju väiksem kui see, mille esitas nõukogu äh, eesistujana Soome. ja mina usun, et äh, äh, mõne kuu pärast on tulemas oluline tähtaeg uue finantsraamistiku osas ja seepärast on tähtis vii-, teha lõpp unistamisele, olla pragmaatilisem ja realistlikum ja tuleb mõista, et ressursid on piiratud, ressursid on piiratud sellepärast ja olen ka nõus sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg, väga sageli Euroopa Parlament, meie institutsioon ei ole olnud suuteline andma konkreetset mõju eelarvele, meil on pettused, on palju programme, kus äh, ei, tulemused ei ole olnud positiivsed ja seepärast on selge, äh, millest tulevad liikmesriikide konservatiivsed suhtumised, kui me ei ole suutelised üles näit-, näitama, mis on Euroopa eelarve lisandväärtus, on ka arusaadav, et äh, ei taheta kergelt raha välja anda. meie parlament, meie institutsioonid on korduvalt vastu võt-, meie parlament on vastu võtnud resolutsioone, on vastu võtnud direktiivne määrusi, kus nõutakse eelarvedistsipliini liikmesriikidelt, olgem siis äh, loogilised, meil on vaja ka distsipliini meie eelarve haldamisel ja juhtimisel, meie ressursside kasutamisel. ma usun, et äh, need prioriteedid, mis on kõige olulisemad ja mis on ka kirjas lepingutes, neid saab rahastada ilma täiendavate ressurssideta, põllumajandus, kalandus, toetus regionaalarengule, ühtekuuluvuspoliitika ma arvan, et eelarves on ruumi selleks, et neid prioriteete rahastada, ilma et me nõuaksime täiendavaid ressursse. kui me saame kärpida kakskümmend protsenti, kakskümmend miljardit äh, mõttetutest äh, reformidest, struktuurireformidest, mis takistavad liikmesriikide valikuid, kui me saame kärpida kolmteist miljardit, mis oli liitumiseelsele abile, on meil vahendeid selleks, et teha pragmaatiline ettepanek ja selleks, et saavutada võimalikult peatselt kokkulepe. selleks aga eelkõige on vajalik äh, pragmaatilisus, realism ja tuleb teha lõpp unistamisele, sest vahendeid ei ole. ja nüüd härra Lamberts roheliste nimel. suur tänu, president, head kolleegid. eelarve on töövahend. me võime lõputult arutada, kui suur, kas see peab olema suur haamer, väike haamer, haamer jääb haamriks ja kui meil on vaja kruvikeerajat, siis ei ole mingit kasu kruvikeera-, haamrist. Tä-, kõige tähtsam on see, mida me tahame teha Euroopa Liidu eelarvega. Äh, mulle väga meeldis see, mida te ütlesite, proua von der Leyen, välja arvatud see üks asi, ma ei nõustu eelarvega kus, kus äh, kakskümmend viis protsenti ei ole suunatud kliimakuulutustele, ma lisaksin, et kui ülejäänud seitsekümmend viis protsenti muudavad kliimakuutuste olukorra halvemaks, siis äh, see ei ole meile abiks tähtis on, et kogu eelarve oleks sidus ja oleks vastavuses solidaarse ja keskkonnaalase ülemineku põhimõtetega ja ma olen praktiliselt sada protsenti nõus Manfred Weberiga, kuid ei ole nõus ühise põllumajanduspoliitikaga, selle eesmärk ei ole mitte sugugi aidata meie põllumehi äh, põllumajandustööstuse üleilmastumises, ÜPP peab aitama selleks, et me läheksime üle keskkonnasõbralikule põllumajandusele ja sama struktuurifondide kohta, sama teadusuuringute programmide kohta, kõik see peab kaasa aitama sel-, sama eesmärgi saavutamisele, ehk siis sidusus on kõige tähtsam aspekt, mille põhjal saame anda hinnangu nõukogu ettepanekule. kui nõukogu midagi vastu võtab, eh, siis parlament ei ole ka sugugi mitte kummitempel. ja ka nagu ütles Manfred Weber, seos eelarve ja Euroopa Liidu väärtuste vahel on tähtis. Euroopa Liit on väärtuste liit. enne kui oleme majandusliit, finantsliit, me oleme väärtuste liit ja me ei saa majandusest kasu, kui me ei mängi vastavalt mängureeglitele, ehk siis austades Euroopa Liidu väärtusi ja siin oleme kaugel veel soovitust ja muidugi eelarve suurus, sisuliselt väga tähtis küsimus ja nagu Iratšega ütles, Euroopa Parlamendi ettepanek on mõistlik üks koma kolm protsenti RKT-st. kõik teavad väga hästi, et makromajanduslikult on meil puudu investeeringutest ja roheline kokkulepe on just täpselt see, mis toob kaasa investeeringud loomulikult äh, investeeringutest suur osa on erainvesteeringud, kuid ei saa eata, eitada äh, käima panevat jõudu, mis on avalikel investeeringutel, näiteks taristusse, näiteks raudteetaristusse. seepärast on meil vaja eelarvet, mis on piisavalt suur selleks, et uusi ülesandeid täita ja ütleksin ülemkogule, te kas olete nõus ühe koma kolme või ühe koma viie protsendiga või annate meile omavahendid ja te ei saa jätkuvalt öelda, et äh, me ei anna teile ei eelarve suurust ega anna teile ka võimalust äh, sisse tuua uusi omavahendeid ehk üleeuroopalisi makse. ja lõpetuseks. seitse aastat tagasi olin siin, siinsamas ja kuulasin, kui Joseph Toll, Martin Schulz, Kiefer Hofstad rääk-, koos Dani Convenditiga rääkisid üle meie laiba. ehk siis, et me ei nõustu MFF-iga, mis on väiksem eelseisvaks äh, perioodiks, aga mis tegelikult juhtus kolm esimest nõustusid tegelikult sellega, mida nad ütlesid, et nad ei nõustu sellega iial. meie kohustus on käituda järjekindlalt ja kui nõukogu teeb meile ettepaneku pärast ülemkogu, siis me, siis see peab olema vastavuses meie kriteeriumiga, me ei pea kartma konflikti Euroopa Parlament ei ole nõukogu kummitempel ja Charles Michel oleks teinud õigesti, kui ta oleks tulnud siia, et seda kuulata. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel saab sõna härra Fito. suur tänu, president, ka mina ühinen üleskutsega, mille tegi eelkõneleja selle, selles osas, et meiega oleks pidanud täna olema siin Charles Michel, selleks et oleksime saanud temaga otse vestelda mina ei taha siin äh, rääkida prioriteetidest, neid hakata loetlema, just nagu me ei oleks nõus äh, eesmärkidega. kõned, mida me peame ja kuulame, äh, jah, me räägime kliimavõitluste vastasest võitlusest, kõik on ju nõus sellega. võib-olla rääg-, tuleks rääkida sellest, kuidas seda teha, kui ma nüüd räägiksin innovatsioonist või vahenditest, Äh, toetamaks noori ja teadusuurijaid, me oleme ju kõik nõus. ma ei hakka siin loetlema prioriteete. me ju kõik teame, mida saaks teha, kuid küsimus on pigem probleemides, mis tuleb lahendada. probleemiks on olukord, kus tuleb arvestada eelarvega, mis on teistsugune ja kus tuleb arvestada ohtudega, mis võivad meid tabada kaudselt äh, mõningates riikides erinevast teistest riikidest on selge, et me läheme praegu arutelu suunas, mis vältimatult toob kaasa ohu. et selleks, et me saaksime tagada poliitikate elluviimise, millest siin on räägitud, tegelikult tuleb läbi viia kärpeid valdkondades, mis on väga olulised ja mis on väga olulised ka Euroopa Parlamendi jaoks. pean siin eelkõige silmas ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist põllumajanduspoliitikat me, on puudu vaprusest, nagu ka kolleegid on öelnud, ma olen nõus, vaatame, kui tõhus on olnud eelnev eesarve. meil ei ole vaprust selgeid kärpeid teha teatud rubrikides, mis ei ole andnud mitte mingisuguseid tulemusi. ei ole selget ettekujutust selles osas, kuidas võiks arendada investeeringuid. arutelu algas esmaspäeval stabiilsuspakti osas on väga kaugel tegelikult sellest, millised eesmärgid tuleks täita otsekoheselt. ja lõpetan veel ühe mõttega. ka täna hommikul räägitakse siin õigusriigist siin kojas. me teame, kes kannab Euroopa Liidu väärtusi ja me oleme veendunud, et me peame selgitama, millised on kriteeriumid õigusriigi vallas ja on kavas siduda need äh, väärtused võimalusega kasutada ressursse selles vallas. see kõik on vastik ja see kõik ei austa valijate tahet, sest äh, kõik väidavad, et, äh, sest tegelikult kõik, kes on siin aulas, nende taga on demokraatlik legitiimsus. suur tänu, järgmisena härra Papadimulis kuue nimel. aitäh Charles Micheli puudumine tänaselt arutelult äh, on äh, väga halb märk. see on väga halb märk kõige selle jaoks, mis meid ees ootab. proua von, äh, von der Leyen, te tutvustasite pro-, programmi viieks aastaks, te saite parlamendi usalduse ja Ehm, härra Haan, kes on teie kõrval, me võime öelda, et te olete lihtsalt vahendaja eh, nõukogu ja parlamendi vahel, sellepärast et selleks, et rahastada neid programme, mida te siin tutvustate, on vaja vähemalt üks koma kolm protsenti RKT-st ja Euroopa Parlamendis suur enamus sellist lähenemist toetab. muidu ei oleks võimalik roheline kokkulepe, me ei saaks seda ellu rakendada Äh, ilma tegemata olulisi kärpeid põllumajanduspoliitikas ja ühtekuuluvuspoliitikas, innovatsioonile minevates investeeringutes äh, ja arvestades seda, et Euroopa majandus praegu aeglustub, äh, seisame silmitsi võib-olla tulevikus kriisiga, seetõttu me peaksime eelarve vallas olema veelgi palju ambitsioonikamad me räägime praktilistest asjadest selleks, et saavutada kompromiss, mis oleks vastuvõetav kolmele kaasseadusandjale. me peame äh, arut-, arutelusid pidama, tuginedes sellele, mida on välja pakkunud parlament ja äh, komisjon samuti, äh, sellepärast et eelarve, mille komisjon välja pakkus ühe aasta alt, on äh, palju äh, väiksem kui see, mida finantsraamistikuks vaja oleks. ja härra Weber, te peaksite veetma härra Kurtserit, proua Merkelit ja teisi Te rääkisite täna ilusatest asjadest, aga seda tuleb öelda ka teistele, härra, äh, lugupeetud Iratše, te peate veedma härra Rüütet ja teisi, Taani peaministrit, Rootsi peaministrit, kui te ei suuda seda teha, äh, siis Euroopa Parlament peab hääletama eelarve üle, mis on vastuvõetamatu. ja meie arvates äh, ei saa sellist asja toimuda, aitäh! mitteühinenud liikmete nimel saab sõna härra Pedicini. suur tänu! hetkel meie nägemusele kõige lähem nägemus on just Euroopa Komisjoni nägemus. me toetame loomulikult täielikult, nagu on ka kolleegid äh, eelnevalt öelnud, me ju toetame täielikult seda, et toetataks poliitikaid, mis toetavad majanduskasvu, konkurentsivõimet, innovatsioon ei saa ju olla vastu. rände vastu võitlemine peab olema proportsionaalne äh, liikmesriikide jõupingutustega Need, tuleb arvestada nendega, kes kõige rohkem pingutavad, kui tuleb ka mõelda integratsioonile ja algpõhjustele. kuid see kõik ei saa traditsiooniliste poliitikate arvelt sündida. Itaalias üht, kärped ühtekuuluvuspoliitikas, ÜPP-s, mis on ometi väga olulised, selleks tuleb suhtelise jõukuse indeksit parandada ning ka väliskonvergentsile mõelda. igal juhul siseriiklikud sissemaksud ei tohi suureneda Euroopal peab olema vaprus rahastada iseennast oma vahenditega, süsinikumaks tuleb kasutusele võtta ning peab tõesti olema ka veebimaks, mis oleks piisavalt vapper. suur tänu, härra Pedicini ja nüüd oleme ära kuulanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja läheme arutelu juurde, härra Olbricht, kaks minutit. <clears throat> Grazie, president. Eh, pani Przewodniczący, pani komisar. debata austatud president, Äh, proua komisjoni president. eelarve arutelu ei ole pelgalt äh, finantsarutelu, tuleb rääkida olulistest teemadest. Brexiti järgsel ajal on kätte jõudnud aeg, äh, kus paljud inimesed ütlevad, et me peame asjad läbi vaatama ja paremaks muutma. aga viisid, kuidas midagi paremaks muuta, on erinevad. Euroopa Parlament Liit on selgelt öelnud, et Brexiti järel peaks Euroopa Liit ähm, säilitama oma aktiivsuse taseme, võib-olla seda isegi suurendama, me peame säilitama oma ambitsioonikuse. Ähm, probleem on selles, et, et mida me tulevikus soovime. Ähm, me võime arvata ühte, nõukogu arvab teist on riike, kes leiavad, et nad ei soovi, et Euroopa Liit oleks enam nii aktiivne. Nad soovivad kärpida Euroopa Liidu aktiivsust, nad soovivad tulla tagasi vana Briti idee juurde, renatsionaliseerida teatud poliitikat. ja seetõttu ei soovi nad ka rohkem raha kulutada asi ei ole eelarves, vaid asi on selles, et nad soovivad, et Euroopa Liit Brexiti järel oleks väiksem, Euroopa tegevus oleks väiksem. Brexiti järel ei saa Euroopa Liit loobuda oma ambitsioonikusest, see lihtsalt tõestaks seda, et me ei suuda tõhusalt äh, probleeme lahendada, väljakutsetele vastu astuda. me peame olema suutelised äh, toime tulema uute ja täiendavate äh, väljakutsetega. parlament soovib ambitsioonikust suurendada, me ei ole nõus selliste sammudega, mis muudab Euroopa Liidu väiksemaks ja vähem tõhusaks, aitäh. Two... aitäh ja nüüd saab kaheks pooleks minutiks sõna proua Marques. lugupeetud president, lugupeetud volinik äh,, äh härra volinik äh,, meie äh, tulevased poliitilised prioriteedid sõltuvad kulu, äh, rahalistest vahenditest, meil on vaja leida rahalised vahendid äh, poliitiliste kohustuste täitmiseks, me võlgneme seda kodanikele. me peame arvestama sellega, mida kodanikud Euroopa Liidult ootavad, me peame neid ootusi austama ähm, me teame, millised on need väljakutsed, mis meie ees seisavad, me peame tagasi saama Euroopa Liidu kodanike usalduse. Äh, läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku osas äh, seavad meid äh, silmitsi olukorraga, kus igal liikmesriigil tuleb jätta kõrvale oma rahvuslik egoism see on võimalik, me oleme seda tõestanud kogu Euroopa Liidu ajaloo vältel. me eh, suudame eh, arvestada nii riiklike huvide kui ka Euroopa Liidu huvidega. Eh, see on võimalus, mis võimaldab ellu viia neid poliitikaid, mida me soovime ja me saame süstemaatiliselt äh, äh, näidata, et äh, need äh, meie sõnadele järgnevad ka teod. me tahame investeeringuid majanduskasvu, me tahame loometegevust edendada me tahame võidelda ebavõrdsuse vastu, ühtekuuluvuspoliitika on oluline, me tahame pöörata rohkem tähelepanu digitaliseerimisele, digitaalset Euroopat soovime, horisont programmi me tahame, et eh, iga liikmesriik saaks säilitada oma identiteedi, et inimesed saaksid liikuda, me soovime Erasmuse programmi, me soovime võidelda kliimamuutuste vastu, me soovime ühtekuuluvuspoliitikat, ühtet, ühtset põllumajanduspoliitikat, õiglast üleminekumehhanismi, ma võin seda loetelu jätkata, aga kõigeks selleks on meil vaja piisavaid rahalisi vahendeid. liikmesriikide eh, maksed ei ole piisavad, me peame kompenseerima ja suurendama Euroopa Liidu raha rahastamist ja seetõttu on meil vaja äh, omavahendeid, äh, aga kodanikud ei tohi selle läbi kannatada ja lõpetuseks, äh, me ei soovi institutsionaalset kriisi, aga me ei ole val-, oleme valmis andma oma heakskiidu alles siis, kui meil on tõesti selline eelarve, mis on vastavuses nende poli-, poliitiliste prioriteetidega, mis me oleme seadnud, aitäh! aitäh kaheks minutiks, äh, proua Aier aitäh, president, lugupeetud president, härra volinik, äh, proua minister, pärast äh, kaheaastast viivitamist on nüüd asi läinud pakiliseks ja see on tõesti hea, sellepärast et Euroopa on praegu jõudnud pöördepunkti, seda on juba öeldud. meie ees seisavad väga suured väljakutsed, meil on vaja teha väga kiireid muutusi aga ometigi pärast kuutkümmend aastat, mis me oleme ühiselt Euroopat ehitanud, üks protsent RKT-st on midagi, mida keegi küsimärgi alla ei sea mi-, ku-, mida, mida, kuida me saame teha null koma null koma kaks protsenti, no see tundub olevat tehtav. mõnede liikmesriikide jaoks Äh, tähendab see nendepoolse sissemaksete vähendamist ähm, ja äh, seda julgustab meie rahastamissüsteem. Äh, kaheksakümmend protsenti riikide rahast, rahast, selline praegune rahastamine on tegelikult väga perversne, väga, süsteem on väga keeruline Eh, nõukogu eh, presidendi eesistuja ülesanne ei ole kerge, aga teil on meie toetus, samuti on meie toetus komisjonil eh, sellest, et sellest olukorrast välja pääseda, on meil vaja omavahendeid, omavahendisega Äh, oleksid liikmesriikide panused väiksemad, äh, see oleks olukord, äh, kus kõik võidavad, nagu juhtis tähelepanu ka komisjoni president. ja niimoodi saame suurendada tähelepanu Euroopa prioriteetidele. täna Äh, peame me tagasi tulema selle äh, e e juurde, et meie äh, rahastamissüsteem on eksistentsiaalses kriisis ja kui me seda ei muuda, siis luhtuvad kõik need lootused, mis meil Euroopa Liiduga seos on. kallid kolleegid, eelseisvad ülesanded on otsustava tähtsusega, see on otsustava tähtsusega liikmesriikide jaoks, parlamendi jaoks ja mina üritan kaitsta siin parlamendis neid reforme nii kodanike kui ka institutsioonide jaoks, aitäh! aitäh, kaheks minutiks, härra Bey äh, mitmeaastane finantsraamistik ähm, äh, tähendab äh, seda, et me peame tegema rahalisi vali, valikuid ja poliitilisi valikuid. üks koma üks, üks koma kolme protsenti RKT-st on Euroopa Liidu eelarvesse eraldavad vahendid Äh, see on äh, praegune olukord, äh, Suurbritannia on lahtunud, nende panus oli kaksteist miljardit Euroopa andesse ja see tähendab, et Euroopa Liidu eelarve peaks vähenema meil on vaja konkreetseid poliitikaid, mis teenivad kodanikke, ühtset põllumajanduspoliitikat. mida arvavad kodanikud, mida arvavad teised kodanikud Euroopa Liidust pärast seda, kui Euroopa Liit on lahtunud? Äh, aga me tahame ikkagi laieneda äh, Põhja-Makedooniasse, Albaaniasse. Äh, viimastel aastatel on Euroopa Liit pühendanud rohkem ühe protsendi oma eelarvest võitlusele immigratsiooni ja piiride kaitsega. täna see eelarveprojekt, mida tutvustas Soome, tahab neid vahendeid kärpida, tahetakse kärpida vahendeid põllumajandusele ja tahetakse eraldada vahendeid Eh, kliimamuutustele aga me, me sellega lisame eh, kitsendusi oma ettevõtetele, mis eh, kahjustavad nende konkurentsivõimet, mida juba niikuinii on õnnestunud vabakaubanduslepingud ja ülemaailmamised. proua von der Leyen, te ütlesite, et te tahate sellist eelarvet, mis on vastuvõetav Euroopa kodanikele, aga te peate kuulama kodanikke, nad tahavad, et majandust kaitstakse, nad tahavad, et piire kaitstakse, nad ei taha eh, oma vahendeid eh, mis lähe-, mis tulevad sellistelt riikidelt nagu Prantsusmaalt, see ei ole üldse mõistlik, nad ei soovi sellist Euroopa Liitu, kes täna oma suutmatust maskeerib selle taha, sellega, et ta ei suuda kaitsta oma piire, anname tagasi õigused liikmesriikidele ja kaitseme, jätame inimõiguste kaitse teistele, aitäh! kaheks minutiks, härra Anderson aitäh, Euroopa Liit äh, eelarve on midagi, mille pärast Merkel ja Saksamaa peavad nüüd äh, võitlema. Äh, kui me vaatame, mida räägivad valitsusjuhid tagasimaksetest ja tulevikust, siis on asi kahtlane Äh, kas me tahame kliimat kaitsta, kas me tahame noorte tööpuuduse vastu võidelda, kas me tahame rohkem digitaliseerimisse ja teadusuuringutesse investeerida, meie rohelised tahame seda ja seetõttu äh, me tahame sellist ettepaneku, mille härra Michel esitab, et see oleks selline, mis oleks suunatud just nendel eesmärkidel. me ei soovi üks äh, koma null protsenti või üks koma null seitse protsenti, see on liiga vähe tuleviku jaoks. meil on vaja ühiseid investeeringuid Euroopa Liidu äh, kliimaneutraalseks muutmiseks. meil on vaja ka kliimaõigluse tagamiseks vahendiks meil on vaja, et tööstuses kasutatakse rohkem taastuvenergiat. meie äh, jaoks ei ole Euroopa Liit ainult rahamasin, äh, meie jaoks on oluline ka, et me räägiksime demokraatiast ja väärtustest ja kes väärtusi jalge alla tallab, ei tohi Euroopa Liidu raha saada me tahame väga selgelt välja öelda, et Viktor Orban ja teised, kes õigusriigi mehhanismi rikuvad, need ei tohiks ka, parlament ei tohiks neile ka raha eristada Äh, e-, ükski riik ei saa tugevast Euroopa Liidust ka rohkem kasu kui Saksamaal, Saksamaa ja seetõttu on Saksamaa jaoks äh, äärmiselt oluline see, mis siin toimub. Äh, Saksa ettevõtted eks-, ekspordivad väga palju välismaale ja Euroopa Liitu ja saavad kasu investeeringutest, mida tehakse kõigis liikmesriikides ja seetõttu me soovime, et Saksamaa valitsus toetaks tugevamat Euroopa Liidu eelarve, eelarvet. kodanikud soovivad, et Euroopa Liit, eh, Saksamaa investeeriks Euroopa Liitu lohtu ja me eh, eh, oleme valmis kakskümmend, kolmkümmend senti rohkem välja anda. rohelised igatahes võitlevad tugeva eelarve eest, mis kaitseb ka kliimat, aitäh. One... aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Van Overfeld. komissaris, kolleegas. proua president, volinik, austatud daamid ja härrad meile on antud äh, ääretult äh, suur võimalus äh, meile institutsioonidele, meil on uus valitud parlament, uus komisjon ja ka ülemkogul on uus eesistuja. Ehm, see on selline ainulaadne olukord, kus me ennast leiame, alustades läbirääkimisi uue MFF-i osas. samas tahaksin öelda, et et kuuskümmend protsenti parlamendisaadikutest on uued ja nad ei, ei pruugi hääletada nii, nagu enamus. Äh, proua von der Leyen on väga ambitsioonikad äh, eesmärgid seadnud, prioriteedid seadnud, äh, mis on vajalikud selleks, et tagada meie tulevik, meie konkurentsivõime, aga need ambitsioonid nõuavad raha ja selleks on vaja eelarvet. kui ma kuulen, et osad volinikud ütlevad, et et me peame iga hinna eest uue rohelise lepingu läbi suruma, on selleks raha või ei ole, ei ole eriti vastutustundlik lähenemisviis. mulle tundub, et selline, sellised sõnumid pigem äh, lükkavad investorid eemale, peletavad eemale, kui neid äh, köidavad. Euroopa peab äh, näitama, et me suudame tagada programmide eduka elluviimise, iga investeeritud äh, euro peab andma lisandväärtuse meie kodanikele, aitäh proua härra Omarsi! aitäh! aitäh, see, mis mind nende läbirääkimiste juures hämmastab, Äh, on see, kuidas liikmesriigid, äh, juhid ei taba ära ajaloolist hetke. me teame, et Euroopa Liit on teelahkmel ja kui majandus aeglustub, demo, meil on demograafiline kriis, maailmas on kliimaprobleemid, need kõik kohustavad Euroopa Liitu äh, tulevikule mõtlema, kui ootused igal pool suurenevad, siis ootame me nõukogult ja siis nõukogu ja riigijuhid ei ole ülesannete kõrgusel, kes lihtsalt on sellised väikesed asjamehed. nõukogu ei ole enam, seal ei ole suuri visioone, seal ei ole julgust selleks, et, et Euroopa saaks välja murda säästumeetmetest ja vaadata, kuidas kõige paremini täita tulevikulubadusi ja kuidas kaitsta inimesi me mitte ei lähe edasi, vaid me läheme tagasi. meil on pisikene eelarve, millega Euroopa kümme aastat tulevikus lihtsalt läheb tagasi Äh, me teeme kärpeid ühtse põllumajanduspoliitika eelarves, äh, ühtekuuluvuspoliitikas, need kärped on väga suured, vähem ühtekuuluvust tähendab vähem majanduskasvu, vähem investeeringuid, vähem töökohti, rohkem, rohkem lõhesid, rohkem vaesust ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ühtekuuluvuspoliitika on tulevikupoliitika, kahe tuhande neljateistkümnendast, kahe tuhande kahekümnendast aastast ligemale sada miljardit eurot on investeeritud keskkonda ja kliimasse just nimelt läbi selle poliitika, aitäh. härra Omaže, teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? härra Omaže, teil on sinise kaardi küsimus, kolleeg Markes soovib selle esitada. olete valmis vastama? palun, siis võite küsida aitäh, proua president. minu riigis, Portugalis, eh, me oleme uue lehekülje pööranud eh, kärpekavaga, lootust toonud eh, oma riigile, nii et me oleme näidanud, et kärbetega on võimalik tulevikku ehitada. nüüd käib jutt uuest eelarvest, uuest lootusest Euroopale see tähendab seda, et me täidame need lubadused, mille me Euroopa kodanikele oleme, oleme andnud, et me oleme ambitsioonikamad, et me toetame neid poliitikaid, millesse me usume, miljonid eurooplased. aitäh, aitäh, vabandan. ma ei ole päris kindel, et, et selline küsimus äh, härra Omažele, kas te olete valmis vastama? kallis kolleeg äh, Pedro Marques, ähm, ma arvan, et äh, meie nägemused on pisut erinevad. on tõepoolest äh, selge, et ühtekuuluvuspoliitika on poliitika ja samas tuleb arvestada ka uute prioriteetidega, mis me täna oleme paika pannud ja see vahe traditsiooniliste poliitikate ja uute poliitikate vahel äh, on tegelikult selline, mida me ei peaks tegema, aitäh. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Papadakis Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι σημαδεμένη. Aitäh! Arutelu eelarve üle äh, äh, tekitab suurt huvi ähm, ja see pakub huvi inimestele, me tahame näha, millised on need äh, sektorid, suured äh, põllumajandusettevõtted, kes äh, saavad kas-, olukorrast kasu. pärast Brexitit me üritasime luua, üritame luua sellist süsteemi, mis võimaldab ähm, Äh, vältida äh, ettevõtete sulgemist. Äh, see võib tekitada tööpuudust. me tahame energiat hakata sisse tooma väljast ühtse põllumajanduspoliitika raames, uurime, üritame edendada samuti suurte kontsernide huve Äh, äh, see eelarve ei anna meile tegelikult mitte midagi ja seetõttu meie tahame võidelda vaeste inimeste vastu ja suurte kontsernide vastu, aitäh. aitäh, äh, proua Grapini soovib teile esitada küsimuse, kas olete valmis vastama? jah, olen valmis, siis proua Grapini. suur aitäh, kallis kolleeg, ma saan aru, et olete vastu ühtsele põllumajanduspoliitikale, te ütlete, et see teeb, ei too kellelegi kasu, äh, aga äh, uues eelarves, kas peaks sellele poliitikale mõeldud vahendeid kärpima või äh, tuleks leida muid vahendeid selleks, et ela, seda eelarvet ei peaks kärpima, aitäh. härra Papadakis ma arvan, et need, kes saavad kasu uuest põllumajanduspoliitikast, on suured põllumajandusettevõtted. Need on kapitalistid, kes nendest investeeringutest kasu saavad. kasu peaksid saama ka VKE-d ja nemad on praegu ka paraku ohvrid. võidavad suured ettevõtted ja sellises äh, mõt-, suunas ei ole mõtet ühtset põllumajanduspoliitikat jätkata, sellisel kujul ta juba on olnud, kannatavad väikeettevõtted ja selle vastu tuleb võidelda. härra Fernandes, palun. aitäh, me ootame seda ülemkokku juba novembrist kaks tuhat üheksateist, me, meil on vaja äh, piisavaid rahalisi vahendeid selleks, et Euroopa Liit oleks ühtekuuluv, solidaarne, tootlik ja kus meil oleks jätkusuutlik majanduskasv ja me oleksime ka keskkonnasõbralikud. uued omavahendid, see on lahendus, uued omavahendid peaksid tegema lõpu sellele õiglaste tagasimaksete loogikale. meil on vaja, et Euroopa Liidu eelarve saavutaks sobiva taseme, me ei taha karistada Euroopa Liidu kodanikke põhimõte, mida me peame rakendama, on väga lihtne, kes ei maksa, peab maksma me kaitseme finantstehingute maksu, samuti leiame, et on vaja maksu hargmaistele digitaalsetele ettevõtetele. samuti tuleb tähelepanu pöörata süsinikuturule, me peame see